istungi protokolli tutvustatakse parlamendile ja esitatakse see heakskiitmiseks järgmise äh, osa istungjärgu alguses ja ja resolutsiooni ettepanekud äh, saadetakse kohe adressaatidele ja nüüd oleme jõudnud äh, ka meie tänase istungi lõpule. suur tänu teile osalemise eest ja head